sinise kaardi küsimusi esitada ja esimesena saab sõna kohe volinik Mimitsa. ma tänan, härra president, lugupeetud saadikud. ma tervitan seda võimalust pidada selline erakorraline arutelu kaheksa vangi hukkamise pärast Indoneesias. see on väga kurvastav nii meile kui laiemale rahvusvahelisele üldsusele ja ma usun, et lugupeetud saadikud jagavad meie tohutut pettumust. Euroopa Liidul on põhimõtteline tugev seisukoht surmanuhtluse vastu kõikidel juhtudel ja kõikisugustel asjaoludel ja me töötame selle nimel, et surmanuhtlus kõikjal maailmas kaotataks. tegemist on meie välispoliitilise tähtsa prioriteediga inimõiguste poliitika vallas ja me oleme pühendunud ka oma suunistes sellele, et kaotada äh, surmanuhtlus, see oli esimene inimõiguste alane suunis, mis võeti vastu nõukogus aastal tuhat üheksasada kaheksakümmend kaheksa ja pärast on seda revideeritud kõige viimati aastal kaks tuhat kolmteist. Euroopa Liit leiab, et surmanuhtlus on julm ja ebainimlik ja ei ole mingit tõendit selle kohta, et ta hoiab ära kuriteod Euroopa Liit peab surmanuhtluse kaotamist peatähtsaks, et kaitsta inimväärikust, samuti selleks, et inimõigused saaksid areneda. ja äh, õigusemõistmine äh, sellisel juhul, kui kohaldatakse surmanusklut, ei ole tagasipööratav. ja eriti kohutav on see, et vastavalt ÜRO Äh, andmetele narkokuriteod ei kuulu ränkade kuriteo definitsiooni alla. oma välispoliitika kaudu Euroopa Liit panustab maailma jõupingutustele kaotada surmanuhtsus üheksakümne kolmandast aastast kuni kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastani liik-, riikide arv, kes seadusega kaotasid surmanuhtluse, on tõusnud viiekümne üheksalt üheksakümne seitsmeli. detsembrist kaks tuhat kolmteist, kaks kolmandikku maailma riikidest on seadusega või praktikas ette näinud surmanuhtlust mitte kohaldada. aga Aasias on väga segane pilt. Pakistan on viimane murettekitav näide. Nad on lõpetanud moratooriumi surmanuhtlusele ja hakanud jälle hukkama terrorismi eest ja need hukkamised on juba jõudnud sajani käesoleval aastal. laiem piirkond nagu Hiina, Iraak, Iraan ja Saudi Araabia on nende riikide hulgas, kus kõige rohkem hukkamisi toime pannakse ja suur enamus Aasia riikidest juriidiliselt siiski on seadustanud surmanuhtluse, viis Aasia riiki on kaotanud surmanuhtluse, Kambodža, Bhutan, Nepal, Mongoolia ja Filipiinid on seda teinud jah, see on väga vastuoluline piirkondlik pilt ja mm, ühelt poolt Hiinas, Singapuris ja Taimal me näeme, et surmanutuse kohaldamist on eh, kitsendatud, samas Indias, Indoneesias, Malaisias, Pakistanis ja Vietnamis on seda jälle laiendatud või on tugevdatud surmanuhtluse juriidilist alust, nagu äh, Maldiividel ja Bruneis. Indoneesia on hea näide demokraatiale üleminekult ja väga tähtsat rolli kogu Aasias on Indoneesia etendanud. Indoneesia on peatähtis äh, tegur äh, ka ASEANis ja esindab neljakümmet protsenti selle SKP-st ja elanikkonnast ja on väga kiiresti arenenud globaalne eh, osaline ka G kahekümnes ja kõige kiiremini kasvab seal keskklass ja samas ka moslemi elanikkond. Neil on maailma suuruselt neljas elanikkond ja kõige suurema demokraatiaga on tegemist ja paraku mitte kõiki meie väärtusi nad ei jaga. ja iroonilisel kombel need hukkamised on toime pandud öö, riigis, kes on üks kõige vabamaid ja demokraatlikumaid Kagu-Aasias, kus on väga võimas ja aktiivne parlament ja kus on väga dünaamiline elav kodanikuühiskond. ja tegemist on agooniaga vangistatule ja nende öö, omakstele, sest kõik on väga pikka aega kestnud. nüüd, mida me konkreetselt oleme ära teinud? kõrge esindaja on teinud kolm avaldust, kus ta avaldab suurt kahetsust selle üle, et Indoneesia jälle kohaldab surmanuhtlust ja Euroopa Liit on väga tähelepanelikult liikmesriikidega vaadanud, mis toimub nendega, kellel on välja juba mõistetud surmanuhtlus. me kutsume üles Indoneesia valitsust peatama kõiki eh, määratud surmanuhtlused ja kehtestama monatooriumit surmanuhtlusele. Euroopa Liidu ametivõimud on kasutanud kõikvõimalikke diplomaatilisi kanaleid selleks, et tõstatada surmanuhtluse küsimus Indoneesia partneriga ja me kavandame ka piirkonnas teadlikkuse kampaaniat peatselt korraldada ja taotleme sellega, et surmanuhtlusest eemaldutuks seal. kodanikuühiskonna organisatsioonid ja üksikisikud osalevad selles kampaanias aktiivselt. ma tean, et selle koja lugupeetud saadikud on olnud aktiivsed ja üritanud veenda Indoneesia valitsust sellest, et tuleb kaotada surmanuhtlus ja tuleb äh, ära hoida edasised hukkamised. lugupeetud saadikud me oleme väga selgelt kõikides oma sõnavõttudes öelnud, et me austame täielikult Indoneesia suveräänsust ja me oleme pakkunud ka poliitilist toetust ja praktilist abi Indoneesiale võitluses narkokuritegude vastu ja muu kuritegevuse vastu, mis on Indoneesia ühiskonnale väljakutseks ja mujalgi väljakutseks ja ma kinnitan teile, et me jätkuvalt äh, <clears throat> oleme kontaktis Indoneesia valitsusega ka surmanuhtluse kaotamise teemal ja huviga ootan nüüd, mida teie sellest teemast arvate, aitäh. suur tänu, volinik Mimitsa ja nüüd saavad fraktsioonide nimel sõna kõigepealt kolmeks minutiks kolleeg Danjan. aitäh, härra president, härra volinik me ei ole siin kohtunikud, me ei ole advokaadid, see ei ole meie töö otsustada, kas keegi on kuritegedes süüdi või mitte. me ei otsusta eh, selle üle, kas eh, kohtud teevad Indoneesias oma tööd hästi, vaid selle üle me oleme siin vaid eh, sellepärast, et meie, meie kaasmaalased paluvad äh, Ehm, et me nõuaks äh, Indoneesia valitsuselt, et need meie kaasmaalastel mm-hmm. oleks õigus nagu kõigil teistel ehm, õiglastele kohtuprotsessidele, mida ei saa öelda Prantsuse ehm, kodaniku kohta, keda ähvardab äh, mahalaskmine Indoneesias. me oleme avaliku elu tegelased, oleme saadikud äh, ja mõistame surmanuhtluse hukka hukka, e, e, sest surmanuhtlus e, ei vasta Euroopa inimõiguste hartale. oleme siin saadikud, oleme inimesed, kellel on kohustus mõista hukka see kohutav, see kohutav Need kohutavad sündmused Indoneesias kui ka mujal maailmas. Euroopa Liit on Indoneesia partner vähemalt äh, novembrist äh, alates käib dialoog indio-, in-, inimõiguste küsimustes äh, Jakartaga, oleme alla kirjutanud partnerluse koostöölepingule ning paneme samuti ka fonde Indoneesia käsutusele näiteks hariduse ja hea valitsustava juurutamiseks. me ei saa lubada Indoneesiale sellist käitumist ning äh, meie äh, peaks olema võib-olla Jakartas, et kaitsta Euroopa kodanikke. me peaks kaugemale minema lihtsalt äh, diplomaatilistest demaršidest, mis on küll väga väärikad, kuid mis ei ole piisavad. me, see küsimus on praegusel hetkel äärmiselt olu-, lised Euroopa kodanike jaoks, kes paluvad meilt abi. palun, pöördun teie poole, et esitaks kindla sõnumi eh, Indoneesia eh, valitsusele, see ei haava viimaste ehm, eh, suveräänsust, võitlus, võitlus narkootikumide vastu ei muutu tõhusamaks surmanuhtluse rakendamise tõttu ja seda peame ütlema ka Indoneesia valitsusele ma tänan, kolleeg Danšan. järgmise tahan öelda, et kolleeg Arnold on palunud protseduurilises küsimuses sõna. jah, ma tahaksin küsida vastavalt artikli üks kuus kaks kuues äh, lõige, miks te kaotasite vaba mikrofoni? siin öeldakse, et mitte mei, vaid shall tuleb pidada maha. ma lihtsalt tahan selle küsimuse tõstatada, sest eh, minu valimisringkonnast on ka üks inimene sarnaste eh, süüdistustega praegu, tal on mõistetud surmanuhtlus ja ma tahaksin tõstatada selle küsimuse Äh, kolleeg Arnov, meil on siin reeglid ja reeglid tähendavad seda, et meil on tegemist erakorralise aruteluga ja otsustati, et vaba mikrofoni vooru meil ei tule ja ka sinise kaardi küsimusi ei saa esitada. jah, äh, see on vastavalt kodukorrale. Äh, ja nüüd kolleeg Martin. Er Teil sõna ei ole, kolleeg Martin saab sõna suur tänu, härra president. riik ei ole suur mitte ainult tema võimsuse, vaid millegi muu pärast, tema mõt-, ideede, põhimõtete eh, ja eh, külalislahkuse pärast see, need sõnad ei ole minu omad, sellele kirjutas Alain Rivera-Later, kui ta oli eh, Prantsuse justiitsminister tuhande üheksasaja kaheksakümnendal aastal. sellest sam-, sedasama sooviksin Euroopa Parlamendi nimel öelda Indoneesia valitsusele. jah, härra presi-, eh, Indoneesia president, võite olla suure riigi president, kuid eh, kui teie võimsus hävitab elusid, siis te ei suhtuta hästi saadaksite palju, tahaksite saata tugeva sõnumi Indoneesiale ja kogu maailmale, see on juba tehtud. kuid äh, keegi ei arva, et teie tegevuse järgi ähm, äh, muutuks, äh, muutub narkootikumide kasutamine väiks-, vähemaks. Te hukkasite kaheksa inimest, Austraalia, Indoneesia, Brasiilia kodanikud Nigeeria kodanikud äh, ja praegusel hetkel on Indoneesias surma ootamas üle saja vangi. mida te veel tahate tõestada, kas te teate, kui, äh, milline psühholoogiline piinamine see on, kui palju, kuidas kannatavad surmamõistetud ja nende perekonnad lõputud aastad oodates kohtuprotsessi, mis ei tule Äh, aastad, mil oodatakse halastust timukate poolt, aastad, äh, mil äh, loodetakse, et õigussüsteem oleks õiglane ja et tõde jõuaks päevavalgele. talumatud sekundid, kui prokurör lükkab tagasi kõik ähm, apellatsioonid ja nõuab jäist kohutavat jälgi kohtuotsust ehk surma. ma tahaksin meenutada Jacques Chardin olukorda, kes on pärit minu valimisringkonnast, tema äh, otsus on, otsuse langetus on edasi lükatud, tema olukord on äärmiselt äh, ränk. Äh, ta ütleb, et ta tunneb ka süüdi sellepärast end, et ta on, et ta on elus. ei, see, sa ei ole elus, sa ei ole süüdi selles, et sa soovid elada, sa ei ole ebaõigluse pärast süüdi, sa ei ole süüdi selles, et sa oled nelja lapse isa si. mõtlen sinule, Serge, sulle ja sinu lapsele pea, lastele pea vastu, oleme sinuga, Prantsusmaa on sinuga, Euroopa on sinuga. surmanuhtlus on inimsuse vastu ja seda on, see on selle vastu, mida inimkond on igatsenud aastatuhandeid, mitte ükski kõneleja katkestatakse. järgmine härra Demesmaker, poolteist minutit de executiecollega's van de acht ter dood veroordeelden eh, eerder deze week zorgt. kaheksa inimese hukkamine tekitas vastukaja kõikjal maailmas ja ECR jagab seda eh, jälestust sellise barbaarse karistusviisi eest. artikkel kaks inimõiguste hartas keelab selle valitsusjuhid ja riigipead, neile tuleb meenutada seda, et meil on artikkel kaks, kõigil on õigus elule selle artikli järgi ja kedagi ei tohi surma mõista, me austame täiel määral Indoneesia suveräänsust, tema eh, jurisdiktsiooni ja õigust vastu võtta omi seadusi, me mõistame, et on vaja võitleda kõikjal maailmas narkokuritegude vastu. Indoneesia on modernne riik, mis on saabut-, saavutanud tubli majandusliku kasvu, aga me ei tohi siin eh, põhimõttelisi asju kahe silma vahele jätta, nagu põhimõttelised inimõigused, sõnavabadus ja eh, surmanuhtluse kohaldamine rikub inimõigusi eh, jah, tuleks muuta surmanuhtlus eluaegseks vanglakaristuseks või mingiks muuks karistuseks. Nad peavad jääma vanglamüüride vahele, aga neid ei tohi hukata. koos Charles Stanokiga me oleme kirjutanud kirja Indoneesia valitsusele ja palunud, et nad näitaksid üles halastust, annaksid armu. palun, tuleb teha lõpp nendele hukkamistele. ma tänan ja nüüd kolleeg Sharke poolteist minutit. Eh, kolleegid, eh, mõistame eh, karmilt hukka sellel nädalal toimunud kaheksa inimese hukkamise mahalaskmise läbi Indoneesias, <clears throat> kelle seas oli välismaalasi ja Indoneesia kodanikke Eh, nii Austraalia kui Euroopa Liit eh, eh, palusid Indoneesia valitsust, et hukkamised ei toimuks, palusin, pakkusime ka nõustamist, et vähendada, nõustada narkootikumide vastases võitluses, on võimalik teistmoodi inimlikumalt võidelda narkokaubanduse vastu, kutsume üles tühistama kõik hukkamised Indoneesias, on siiski piinlik, et sel päeval, kui me kuulsime eh, et kohutavat uudist Viktor Orban, kelle partei on endiselt Rahvapartei liige, eh, ta eh, soovitas, et Ungaris peaks surmanuhtlus uuesti sisse viima, sellised ettepanekud on äärmiselt ebakohased, nagu härra Orban seda väga hästi teab, on Euroopas surmanuhtlus keelatud, arvan, et peaksime selle üle uhked olema ning võiksime olema uhked ka selle üle, et teeme kõik rahvusvahelisel tasandil, et surmanuhtlus kaoks, teeme eh, kõik selleks, et võimalikult paljud eh, riigid korraldaks, korrald-, eh, kuulutaks välja moratooriumi sellele ebainimlikule karistusviisile. loodame, et selliseid riike on aina rohkem. demokraatlikud riigid peaks kutsuma Ehm, eh, meil oleks rohkem mõju Indoneesiale, kui ka Ameerika Ühendriigid meid toetaks ja nad eh, samuti keelustaks eh, surmanuhtluse. peame oma jõupingutusi tulevikus tugevdama, peame töötama vabaühendustega, et tegema, teha kõik selleks, et surmanuhtlus kuuluks minevikku. suur tänu, kolleeg Šaake ja nüüd kolleeg Veržia, poolteist minutit suur tänu, ma sooviksin kõigepealt tänada kõiki fraktsioone selle eest, et um, olite nõus äh, panema selle teema äh, päevakorda, me oleme siin kõik äh, surmanuhtluse vastu. me oleksime vastutustundetud, kui me ei reageeriks. teisipäeval hukati kaheksa inimest, neist üks indoneeslane, seitse välismaalast neliteist inimest hukati eh, kaks tuhat neliteist, eh, seitse, kaks tuhat kolmteist eh, pärast seitse, viis aastat kestnud moratooriumid. Indoneesia peaprokurör ütleb, et eh, see on eh, võitlus, võitlemaks kohutavate kuritegude vastu, mis eh, on, mis kor-, koormavad Indoneesia rahvast. see ei ole aga võimalik, see ei ole aga viis, keda teha, tihtipeale on tegemist narkomuulade näol haavatavate vaeste inimestega Indoneesia põhise-, ülemkohus otsustas üle vaadata kahe eh, austraallase eh, juhtumid kaheteistkümnendal mail, need mehed aga hukati teisipäeval. viiskümmend seitse inimest on huk-, surma mõistetud eh, narkokuritega, pärast neist kakskümmend seitse on välismaalased, neli nende seas on ehm, eurooplased ja selle prantslase juhtum on äärmiselt tuntud ta töötas, teda süüdistatakse selles, et ta töötas laboratooriumis, mis töötas ekstasid, tootis ekstasid, ta eitab seda, tema endine e, ülemus Ehm, nõudis, et see protsess üle vaadatakse, ta tehti seega teha, seega teda otsene surmamine praegu ei ähvarda. väga paljud tunnistajad, politseinikud ütlevad, et tegu ei ole süüdlasega, nende tunnistusi ei võetud arvesse. Indoneesia president on eh, järeleandmatu natsionalist, kes soovib jätta endast mulje kui inimesest, kes ei anna rahvusvahelisele survele järgi, ei anna ta aga tegi seda viimasel hetkel Filipiini kodanikuga, see Jatlaui juhtum on on, on eh, Indoneesia pressis, eriti Jakarta Globis, eh, suurimas ajalehes Indoneesias, eh, millise mulje jätab, jätavad hukkamised Indoneesiast. Indoneesias nagu Ameerika Ühendriikides, Euroopas, nagu ütleks Viktor Organ, Viktor Orban on, on Ehm, ehm, surmanuhtluse eh, pooldajad, aga me peame nende vastu võitlema ja me jätkame oma võitlust. suur tänu, kolleeg Veržia ja nüüd kaks minutit proua Lohpiiler. kaks nädalat eh, kaks päeva tagasi hin-, hukati kaheksa inimest Indoneesias eh, ja ehkki vahepealsel aastatel ei ole kedagi hukatud, nüüd sel aastal juba neliteist, sest nad mõisteti hukka narkokuritegudes. samas eh, saab surmanuhtluse ainult kõige rängemate kuritegude eest eh, kohaldada. viimased hukkamised näitavad seda, kuidas rahvusvaheliselt tunnustatud norme Indoneesias eiratakse. ja mõned vangid näiteks ei omanud piisavat juurdepääsu õigusabile pärast äh, arreteerimist. Rodrigo Collarte diagnoseeriti skisofreemia ja rahvusvaheline õigus ei luba hukata inimesi, kellel on psüühilised haigused või vaimupuue Indoneesia valitsus näeb hukkamisi kui tõkestavat, heidutavat vahendit surmanuhtlus narkokuritegude ärahoidmiseks, aga selle kohta ei ole mingit tõendit, et see tõesti ära hoiaks narkokuriteod. ÜRO uuring näitab, et surmanuhtlus, seal ei ole suuremat heidutavat mõju kui näiteks eluaegsel vanglakaristusel ja sellepärast kutsun üles Indoneesia valitsust kõik kavandatud Mm, hukkamised peatada ja kehtestada moratoorium kui tähtis samm surmanuhtluse kaotamisel ja sellega saadaks Indoneesia tähtsa signaali ka teistele selle piirkonna riikidele. ma tänan, proua Rohpiirer ja nüüd kaheks minutiks kolleeg Kastaldo, palun. suur tänu, härra juhataja me oleme kõik äh, kuulnud äh, nendest kuulsatest äh, puhkuseparadiisidest Indoneesias, aga selles riigis on rikkus kõik luku taga ja inimesi äh, tapetakse seal niimoodi, seotakse silmad kinni, käed käeraudadesse ja viiakse tapmisele, selline on selle riigi tegelikkus. me ei äh, taha siin annata hinnangut kohtupidamisele kui sellile, kuid me saame selle surmanuhtluse hukka mõista. meie eurooplaste, itaallastena saame sellise asja ainult hukka mõista sest et inimesi ei saa ohverdada, me ei nõua mitte ainult moratooriumi surmanuhtlusele, vaid selle keelustamist nagu väga paljud on öelnud, need, kes toetavad täna veel surmanuhtlust, on äh, nendele mõrvadele veelgi lähemal kui need, kellega nad üritavad võidelda. suur tänu. tänan ja nüüd lõpetuseks saab veel kord sõna volinik Pimitsa. Honorable suur tänu, äh, härra juhataja, austatud parlamendilist, on olnud äh, väga tõsise aruteluga, ma tänan teid teie sõnavõttude selguse ja sihikindluse eest. ma kinnitan teile, et Euroopa Liit on jätkuvalt pühendunud Indoneesiaga valitsusega, äh, kohalike organisatsioonidega ja huvipooltega arutama äh, ja läbirääkimisi teame selleks, et surmanõhtlus keelustataks, kasutame selle eesmärgi saavutamiseks erinevaid äh, vahendeid, avaldusi, demarše ja dialoogi selleks, et meie hääl oleks kuulda. aga ka selleks, et me saaksime aru, miks on tekkinud sellised takistused muudatustele, selleks, et need takistused ületada tõhusalt. me kutsume üles Indoneesia ametivõime ja presidenti kuulutama välja koheselt moratoorium surmanuhtluse kasutamisele suur tänu, äh, volinik Mimitsa, sellega on see arutelu lõppenud.